võimalus osaleda äh, kodukorras ette nähtud tingimustel parlamendi töös. Saksamaa pädevad ametiasutused on mulle edastanud taotluse mm, kõrvaldada mm, proua Ingeborg Kressle parlamentaarne mm, puutumat-, parlamendisaadiku puutumatus selleks, et viia läbi eeluurimist tema suhtes ning Prantsusmaa pädevad ametiasutused on palunud äh, Äh, ära võtta parlamendisaadiku puutumus Steve Brioale. Need äh, taotlused on äh, edastatud õiguskomisjonile.